lõpus, kus Humphrey Bogart ütleb äh, politseinikule, et tegemist võib olla ühe äh, ilusa sõpruse algusega, suur tänu! Euh, suur aitäh, härra Lange ning äh, selle humoristliku noodiga me siis lõpetame tänase väga huvitava arutelu, sellega on arutelu lõppenud, hääletame homme pool kaksteist. suur aitäh kõikidele ning nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on suuliselt vastatavad küsimused ja need küsimused puudutavad haruldaste muldmetallide tarne tagamist Euroopas ja esmalt saab sõna härra Tsukalas. kaks minutit, tema on küsimuse autor. suur tänu, lugupeetud kolleegid ja lugupeetud härra volinik haruldse muldmetallid on olulise tähtsusega paljudes võl-, võr-, valdkondades, kaasa arvatud ka rohelise tehnoloogia arendamises. Euroopa tööstus sõltub täiel määral Hiinast impordist ja sellepärast, et nende käes on üheksakümmend seitse protsenti haruldast muldmetallide maailmatoodangust ja kolmkümmend kuus protsenti teadaolevatest äh, aktiivsetest varudest nemad toodavad ka olulisel määral äh, lõpptooteid ja sulameid. Äh, haruldaste muldmetallide näol on tegemist olulise osaga tööstuse edasise arengu võimalustest. kui me räägime siin haruldast muldmetallidest äh, ja äh, läheb kümme kuni viisteist aastat, enne kui on võimalik luua korralik tööt äh, tööstust äh, või töötamise tsükkel. ehk äh, juba lähitulevikus meil tekib probleeme, eriti võttes arve seda, et Hiina äh, kavandab praegusel hetkel juba rakendada ekspordipiiranguid. samas me teame, et maailmas nõudlus selles valdkonnas kasvab Nad vähendavad eksporte kolmekümne viie protsendi võrra juba aasta kaks tuhat üksteist esimeses pooles ja ilmselt need piirangud edaspidi ka kasvavad. kui me vaatame selle olukorra arengut, siis ilmselt äh, järgmise kuue kuu jooksul juba tekivad seal olulised tagajärjed ning kui me vaatame, siis äh, aastal kaks tuhat neliteist siis äh, me ilmselt näeme, et haruldaste muldmetallide osas maailma kogutoodangus tekib juba neljakümne tuhande tonnine puudujääk. milliseid lühiajalisi äh, algatusi Euroopa Komisjon äh, ette paneb selleks, et tagada tarnekindlus ähm, haruldaste muldmetallide osas ja mida võetakse ette Hiina ja teiste partnerite osas? suur tänu ja nüüd ma annan sõna äh, proua Eekile mõnikord mõtlen selle peale, kas Euroopa reaktsioon igasuguste äh, väljakutsete ees on see, et me tardume hirmust Hiina ees ja nõuame kaubandussanktsioone äh, Euroopas äh, kaubandusstrateegia peaks toetama vabakaubandust, meil peaks olema jätkusuutlik ressursi haldamine, innovatiivne suhtumine, ligipääs toorainetele, mis on mõeldud Euroopa firmadele. see ei tähendaks, et peaks tegemist olema Euroopa ladustamissüsteemi rakendamisega, kasutades maksumaksjate raha. me äh, kasutame mõningaid olulisi äh, tooraineid ning me ei ole taganud endale alternatiivse äh, ressursse, kuid erafirmad, mitte poliitikad, hindavad seda, kas on vaja äh, neid äh, äh, metalle ladustada. kui on vaja ka alternatiivseid allikaid, siis nad leiavad neid. meil on vaja äh, tooraine strateegia, mis äh, tagab ka ligipääsu muldmetallidele. see tähendab, et me peame kindlasti arvesse võtta teadus-uurimistegemist, me peame hindama äh, ringlussevõtupoliitikat äh, ning me pea-, vajame ka toorainete tarne paremat haldamist Euroopas ning tõhusaid meetmeid selleks, et tagada äh, ringlusse võtmist ja vähenda- äh, ja jäätmete vähendamist. Äh, muldmetall on tooraine ja Äh, Hiina asub väga heas kohas, äh, mis puudutab selle kaevandamist ja töötlemist. Äh, meie võime oma piirkonnas samuti jätkusuutlikult reageerida vajadustele. me peame julgustama alternatiivsete lahendamiste leidmiseks erinevaid võimalusi ning toetame neid tegevusi, mis on firmade jaoks liiga kallid. me peaksime kindlasti toetama kaubavahetust, et nii arenevad kui arengumaad saavad äh, kasu vastavast kaubavahetusest. me peaksime kasutama ka äh, kaubandusmehhanismide toetusprogramme. peaksime olema selle poolt, et eemaldada kaubandusbarjääre, mitte ladustama äh, metalle ning õõnestama demokraatiat teistes riikides. me vajame komisjonipoolset ettepanekut toorainete osas ja äh, haruldaste muldmetallide osas ning me ootame neid ettepanekuid endiselt. suur tänu ja kolmas autor on härra Šimanski. suur aitäh, äh, härra volinik kui me räägime konkurentsivõimest, siis äh, kui me ei taga juurdepääsu haruldaste muldmetallidele, siis me kaotame ühe väga olulise aspekti. me ei tohi mitte mingil juhul jätta tähelepanuta seda valdkonda. me oleme omaenda äh, loodusvarad unarusse jätnud, me peame nüüd aga äh, võitlema selle vastu, et tekiks vabakaubanduse raames konkurentsimoonutusi. me peame samuti ära kasutama kõiki äh, ümbertöötamise võimalusi nende metallide osas. mis puudutab äh, toorainepoliitikat, äh, siis ma tahaksin küsida, kas komisjon on hinnanud seda, mil määral avaldab mõju Hiina protektsionistlik poliitika, ta samuti äh, ringlussevõtupoliitika osas, millised on selle poliitika eelised ning kolmandaks, kas komisjonil on olemas kuluhinnang vaatlemaks, kuivõrd suurt kasu toob ümbertöötamine Euroopale? suur aitäh, härra Šimanski ja härra volinik, sõna on teil. Grazie, signor president. suur tänu veebruari lõpus komisjon võttis vastu otsuse kaasajastada Euroopa äh, tooraine algatust ja seal, see peaks koosnema kolmest sambast, kõigepealt äh, tarne väljaspoolt Euroopa Liitu, kokkulepete kaudu Aafrika ühendusega näiteks, me oleme oma kavasse kaasanud ka äh, Äh, kokkusaamisi Vene Föderatsiooniga tooraine äh, probleemi lahendamiseks ja ma kohtun ka Brasiilia, Argentiina ja Tšiiliga selleks, et seal algatada äh, diplomaatilist tegevust Ladina-Ameerika riikidega ja edasi ma räägin siis äh, äh, suhetest Hiinaga. teine sammas tähendab ka jätkusuutliku tarne tugevdamist, mis puudutab haruldast äh,, haruldasi muldmetalle ja see puudutab tarned Euroopa Liidust, seega me oleme üle vaadanud Natura äh, kaks äh, tuhat sätted äh, selle valdkonna volinikuga et meil ei tekiks konflikt tooraine tarnega Euroopa Liidusse, püüdes samas kaitsta keskkonda. ja viimane osa on ressursside efektiivne kasutamine ning nagu ma ütlesin, siis innovatsioonipoliitikat silmas pidades me kavandame uusi partnerlussuhteid erinevates valdkondades, üks nendest puudutab siis haruldasi muldmetalle. konkreetsemalt me siis hindame äh, ringlusse võtta ohtu ja asendamis- või alternatiivsete meetodite äh, tuvastamise võimalusi. tooraine algatus keskendub äh, teatud äh, toorainete tarneküsimustele, vaadates Hiina ekspordipiiranguid haruldaste muldmetallide osas, siis loomulikult see vähendab pakkumist maailmaturul, me peame leidma sobivaid vahendeid kaasa arvatud äh, rakendama WTO meetmeid ning äh, äh, teiselt poolt parandades oma suhted Hiinaga. WTO kaudu oleme juba algast, algatanud Hiinaga vaidluste lahend, lahenduse protseduuri, mille puhul me siis tahame rää-, siis rääkida üheksa haruldase muldmedali tarnest. läbirääkimised on jõudnud juba päris kaugele ning äh, vastavad meetmed on WTO-s olemas. komisjon on arutanud neid teemasid mitmel korral Hiina äh, administratsiooniga nii poliitilisel kui tehnilisel tasandil. aastal kaks tuhat kümme me koostasime töörühma Euroopa Liidu ja Hiina koostööl, mis tegeleb äh, toorainega, kaasa arvatud haruldaste muldmetallidega ning äh, sellisel viisil on meil tegemist aktiivse diplomaatilise tegevusega, tagamaks ligipääsu äh, toorainetele, eriti strateegilistele eluliselt olulistele toorainetele. me alustasime ka dialoogi ühtse strateegia osas, mis puudutab äh, äh, Aafrika Euroopa Liidu koostööd kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist, seal on ka olemas toorainete peatükk, Ladina-Ameerikast ja Venemaast ma juba rääkisin, siis Euroopa Komisjon Äh, otsib ka muid äh, kaevandamisi, võimalusi. on olemas vastav äh, seitsmes raamprogramm kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist kaevandamise jaoks. siin hindame ka tehnoloogilist väljakutset, eriti kuna toorane kasutamine paljudes toodetes on väga väikeses koguses. me tahame parandama tõhusust ning laiendada Euroopa Liidu seadusandlust äh, jäätmekäitluse ringlussvõtmise valdkonnas. samuti ka alternatiivsete toodete kasutamise osas, seda tehakse seitsmenda raamprogrammi raames, kus äh, äh, finantseerimisprogramm hindab haruldase muldmetallide asendamise võimalusi. me hindame ka erinevaid innovatsiooniprogramme selles valdkonnas ja loodetavasti järgmiste kuude jooksul jõuame ka konkreetse ettepanekuni. me oleme alustanud ka koostööd Ameerika Ühendriikide innovatsiooni valdkonnas ning püüame siis leida võimalusi, kuidas saame koostööd teha ka Jaapaniga. me jätkame edasist tööd antud valdkonnas. me usume, et äh, tarnekindlus haruldaste muldmetallide osas on tõepoolest ettevõtjate ülesanne, kuid äh, tihedas koostöös liikmesriikidega me oleme alu, arutanud ka seda äh,, kuidas saaks kulutõhusalt äh, ladustada haruldasi muldmetalli ning äh, ma olen valmis ära kuulama ka Euroopa Parlamendi soovitused selleks, et saaks äh, tagada komisjonipoolse aktiivse osaluse antud äh, Äh, olulisem valdkonna äh, puhul kindluse tagamiseks. suur aitäh, härra volinik ja fraktsioonide nimel kõigepealt Rahvapartei äh, nimel härra Rüübik, kaks minutit. suur aitäh, president, härra volinik, suur aitäh nende algatuste eest, mida olete ette võtnud, ma arvan, et see tooraine on meie olulise tööstuspoliitika aluseks tulevikus. küsimus ei ole ainult kahepoolsetes kaubanduslepingutes, Hiinaga, vaid ka teiste riikidega üle kogu maakera. kui me keskendume investeeringutele ning ka pikaajalistele lepingutele, mis annab investeeringutelt tulu. meil on vaja uusi kaevandusi üle kogu maailma ja meil on vaja oma investeeringuid kaitsta. seetõttu pikaajalised lepingud annavad meile vajaliku turvalisuse et me oleksime mm, võimelised äh, võistlema teistega. samamoodi on meil vaja vaadata äh, WTO ja Doha äh, läbirääkimiste ringi ning ka selle peale, mis toimub Singapuris. sest Singapur on juba pannud ette hea ettepanekute paketi ja ma arvan, et paralleelselt Doha läbirääkimistega peaksime seda tegema ka meie me peame ka vaatama, kas dumpingu vastasus on oluline, kui me vaatame tooraine hinda ning äh, Hiina tooraine hinnataset. aga ma arvan, et sellega juba tegeletakse. nii et me ei räägi mitte ainult haruldastest muldmetallidest, vaid magnetsiidist, mis on väga oluline tooraine Äh, klaasi, tsemendi äh, ja metalli tootmiseks. nii et äh, me peame vaatama, millised asendustooted võivad olla võimalikud ning uurimisprogrammi ka alternatiivide jaoks paika seadma. samuti on volinik ette pannud süsinikdioksiidi jalajälje vähendamise küsimuses äh, et teatud äh, toorainetel ja toodetel on süsiniku jalajälg suurem ja küsimus on, kuidas seda vähendada, aitäh. suur aitäh ja nüüd annan äh, sõna järgmisele kõnelejale. suur aitäh, proua president, suur aitäh, volinik. see debatt näitab täna, et kui oluline on äh, toorainete strateegia ning see, et see strateegia oleks laiahaardeline ning pikaajaline. muldmetallid on tõepoolest haruldased turul, aga maapinnas on neid äh, selle eest äh, väga palju. ja põhjus on see, et majanduslikult ei ole alati atraktiivne igal pool muldmetalle kaevandada, kus nende leiukohad on. ja see viib meid ka keskkonnaprobleemideni mida me siis võime teha? me võime teha äh, suurt uurimis- ja arendustegevust, me saame äh, investeerida ressursside tõhususse ning äh, taasringlusesse ja ringlussevõtt on tegelikult see termin, mis on tegelikult täna tervel pärastlõunal siin kõlanud meil on vaja süsteeme, et meil oleks kollektiivne ringlussevõtupoliitika, ökodisaini on vaja selleks, et oleks lihtsam äh, patareisid võtta välja teatud ähm, toodetest, et neid ringlusesse äh, taastada, meil on vaja koostööd teha teiste äh, maailma paikade ja riikidega ja meil ei ole see ilmselt õnnestunud, aitäh! Grazie, signor, kollegid, signor härra Rinaldi, palun pooleteiseks minutiks. suur aitäh, kolleegid! härra volinik, te olete juba andnud meile ülevaate, mis selles valdkonnas toimub, aga ma tahaksin detailsemalt teada. kõigepealt, äh, mis puutub WTO-sse, siis äh, mida WTO-s selles valdkonnas ette on võetud, need algatused, mis kahe tuhande üheksandal aastal juba on alguse saanud, nii palju kui ma tean, see tähendab äh, magneesiumi ja toorainete ladustamist, mis me teeme, kas me käitume siin Euroopa Liiduna üksi või ko-, teeme koostööd Ameerika Ühendriikidega, mis oleks tegelikult soovitatav. teine asi, te ütlete, et me peame teistest ladustamissüsteemidest ja ka Euroopa ladustamissüsteemidest lisa saama, kas me räägime Gröönimaast või millest me konkreetselt siin räägime, kolmandaks, mis puudutab siis ringlusse võttu, kas meil saab olema Euroopa ülesed reeglid linnaliseks kaevandamiseks eh, või millest me siin konkreetselt siis räägime. neljandaks, mis puudutab eh, teadus- ja arendustegevust, siis kas meil on teatud eh, sätteid kaheksandaks raamprogrammi tarveks ja mis puudutab ladustamissüsteeme, siis kas meil saab olema üldine Euroopa Liidu süsteem ladustamiseks ja reeglid selle jaoks ning lõpuks, mis puudutab siis Hiinat ja kõrgetasemelist äh, kaubandusdialoogi Hiinaga ning uue strateegilise partnerluse läbirääkimised, kas me räägime kahepoolselt Hiinaga? härra Pütikohver kaheks minutiks. aitäh, proua president. me oleme sõltuvuses ekspordist Hiinast ja see on probleem. ja see on strateegiline nõrkus. Euroopa ei pea olema sõltuv Hiinast nii et võib öelda, et teatud mõttes me tegelikult äh, teeme teene sellega, et me kukume sellesse lõksu ja meil on vaja sellest sõltuvusest vabaneda. ja seetõttu ma arvan, et me ei peaks tegema siinkohal viga, et äh, meil oleks äh, Euroopa-Hiina antagonism siin, meil on vaja koostööd. samal ajal, kui me vaatame Aasiasse, näiteks mis toimub Jaapanis siis Jaapanit tegelikult äh, tabas äh, muldmetallidele ligipääsukriis äh, tugevamalt kui Euroopat, aga Jaapan käitus kiiremini, nad süstisid miljard dollarit, mis tuli valitsuse poolt sellesse valdkonda, nad tegid uurimistööd ning ringlusesse võttu. aga mida meie teeme oma seitsmenda raamprogrammi raames selles valdkonnas? meil on vaja loomulikult omaenda reserve, kui need olemas on, aga meil on vaja uuenduslikke poliitikaid, me peame tagama tõhusust ressursside kasutamisel ning meil on vaja planeerida ka ringlussevõttu eh, haruldaste muldmetallide puhul. muldmetallide ringlussevõtt ei ole tegelikult komisjoni teatises väga selgelt kirjas. midagi on vaja teha koheselt, sellepärast et meil on vaja tulemusi näha praegu. sellepärast, et asendamine loomulikult on väga oluline küsimus, isegi Hiina täna töötab asendamisküsimuse kallal, selleks, et sellesse valdkonda investeerida. kuna nad teavad, et haruldasi muldmetalle ei saa olema äh, Äh, lõputult. niisiis, tänases olukorras ma arvan, et meil on vaja kasutada seda võimalik, võimalust, mis täna käes on, äh, et mitte tagantjärele tark olla. härra Sooba, üks minut palun. suur aitäh, lugupeetud president haruldased muldmetallid omavad suurt tähtsust erinevate tehnoloogiliste rakenduste seisukohalt. seega on tegemist olulise elemendiga ka innovatsiooni jaoks Euroopas. Nende muldmetallide kasutamine aga toob endaga kaasa hinnatõusu praegu on nõudlus sada kakskümmend neli miljonit tonni, aga peatselt kasvab nõudlus veel viiekümne protsendi võrra. Hiinal on praegu monopol selles osas, mis puudutab äh, just haruldasi muldmetalle. Hiina on samas aga ka teada andnud, et nad äh, vähendavad oma eksporti selles vallas viiekümne protsendi võrra. lisaks sellele paljud ettevõtted, mis selles sektoris äh, tegutsevad, asuvad just nimelt Hiinas viimati hiinlased äh, blokeerisid taoliste ettevõtete tegevuse. taoline monopol on väga tõsiseks probleemiks. me peame äh, võtma kõik vajalikud meetmed, et sellele lõpp teha. suur aitäh, härra Scholz, üks minut. lugupeetud president, härra volinik. eelmise aasta sügisel tundis parlament head meelt selle üle, et liikmesriigid äh, tegid avalduse selle kohta, et neil on äh, suveräänne õigus oma loodusvarade haldamiseks Äh, nüüd on meil aga tekkinud keerukad olukorrad Hiina, Ladina-Ameerika teiste äh, piirkondadega. haruldaste muldmetallide kasutamine on eriti levinud Hiinas, sellega on kaasnenud väga suured äh, keskkonnaprobleemid, nagu ka Ameerika Ühendriikides. siin on vaja rahvusvahelisi kokkuleppeid. Hiinal, ka teistel maailma piirkondadel on vaja praegu tehnoloogiasiiret. Hiina tunneb huvi investeeringute vastu mis on seotud just haruldaste muutmetallide töötlemisega, sellepärast et praegu on nad peaasjalikult ainult tootjad. siin valdkonnas tehtav kaasaegne poliitika peab eelkõige seisnema just partnerluses, see peab samuti mm, hõlmama ringlussevõttu. tulevikus taolised muldmetallid muutuvad veelgi haruldamiseks ning neid ei saa mingil juhul lihtsalt äh, kulutada härra Kaspari, kaks minutit, lugupeetud president, härra volinik. Te rääkisite meile toorainetega varustatusest ning sellest, milliseid samme komisjon plaanib astuda järgnevatel kuudel, aga nagu kahe tuhande seitsmendal aastal te tulite juba välja teatisega ning rääkisite strateegiast täna kuuldud ja viimastel nädalatel kuuldu tegelikult läheb suures joones kokku sellega, mida te ütlesite kahe tuhande seitsmendal aastal, samas aga jällegi ei ole väga palju ära tehtud. mul on jäänud mulje, et on väga palju selliseid riike, kus kaitstakse oma huvisid palju rünnakamalt me oleme rääkinud siin koloniaalsest lähenemisest, mina ei usu, et äh, Põhja-Euroopa sellist äh, suhtumist üles näiteks, pigem on see ikkagi Hiina suhtumine, kui me vaatame, kuidas nad äh, loodusvaradesse suhtuvad, kuidas nad haruldasi muldmetalle kasutavad, nad eelkõige üritavad tekitada endale soodsamat olukorda siin ma ei tea, kas just teie peadirektoraat peaks sellega tegelema või härra De Kõrt või eh, keegi teine, ma ei tea, kes on vastutav neis küsimustes. millal ometi eh, võiksime me oodata seda, et Euroopa Liidus võetaks meetmeid ja neid ka hakataks praktikas ellu rakendama? Eh, ma oleksin väga tänulik, kui te saaksite kõigele sellele vastata, samal ajal aga hiinlased tegutsevad edasi kasutavad kõrgeid tollimakse. samuti on nad sisse viinud erinevaid piiranguid. kas Hiina teatud konkurentsieelistest loobub, kas komisjon on valmis midagi ette võtma, palun, kas te saaksite vastata? proua Tikau, üks minut. suur aitäh, proua president, härra volinik haruldased muldmetallid on esmatähtsad äh, näiteks äh, mobiiltelefonide tootmisel, äh, magnetite tootmisel, ka tuuleturbiinide jaoks, elektrisõidukite jaoks, katalüsaatorite jaoks ja muudeski valdkondades, nii et ning samuti on see väga oluline uute mittesaastuvate energiaallikate osas. tegemist on ülemaailmavajalike äh, ainetega, aga praegu ei ole sellealane turg läbipaistev ja äh, ka müügimahud on päris väikesed. Euroopa Liit sõltub peaaegu täiel määral äh, haruldaste muldmetallide impordist. kaheksakümmend protsenti praegu toodetakse muld, haruldasi muldmetalle Hiinas nõudlus aga üha suureneb, sellepärast et tarkvaid majandusi on üha rohkem ning uued tehnoloogiad levivad üha laiemalt. see omakorda toob kaasa negatiivseid tagajärgi tuleviku jaoks, kui me ei suuda eh, haruldasi muldmetalle õigesti, eh, sellele turgu õigesti juhtida. Euroopa Liit peab investeerima seal teadusesse, me peame leidma ka asendusaineid nii et eh, härra volinik, me peame samuti päevakajastama nende muldmetallide nimekiri härra Görens, suur aitäh, aitäh. praegused suulised küsimused näitavad seda, kuivõrd vähe on meil äh, loodusvarasid ning kuivõrd on teatud äh, hädavajalikud metallid haruldaseks muutunud. impordiriigid on samuti äärmiselt nõrgas olukorras võrreldes äh, eksportijatega. Euroopa Liit peab reageerima kahel tasandil, ühest küljest peab Euroopa Liit tagama selle, et me ei satuks pantvangi ja me peame kaitsma oma olukorda kõikjal äh, WTO-s, ÜRO-s, äh, G20-s ja samuti me peame Lissaboni strateegia raames toimima ja vähendama oma sõltuvust haruldasest muldmetallidest. Äh, siin on vahendiks juba kasutatud materjalide ringlusse võtta ning teadusse ja arendusprogrammide arendamine asendusainete leidmisel ning partnerluste raames arenguriikidega peab Euroopa Liit Äh, takistama mm, äh, nendele riikidele kuuluvate haruldaste muutmetalite varude kulutamist. suur aitäh ja proua Reera Madurell, üks minut, palun. suur aitäh äh, proua president härra Tajani, olukord on selge, Euroopa Liit peab tagama haruldaste muldmetallidega varustatuse, aga konkurents on väga karm. Hiina kätes on praegu üle üheksakümne protsendi äh, kogu maailma toodangust ning sellega kaasnevad äh, tõsised kulud. siin on probleemiks äh, ka see, et me ei suuda kaks tuhat kakskümmend strateegiat ellu viima. Euroopa Liidu majandus peab nüüd konkurentsi astuma selliste riikidega, kellel on olulisi äh, varusid selles valdkonnas, me peame investeerima teadus- ja arendustegevusse, selleks, et äh, toime tulla tõsiste tehnoloogiliste väljakutsetega ning leidma tõhusamaid äh, toorainete kasutamisviise ning leidma ka asendusaineid oluline on eelkõige just äh, ringlusse võtta ning samuti linnade kaevandamine nii-öelda võiks olla üheks väga oluliseks allikaks Euroopa Liidu jaoks. me tunneme he äh, head meelt äh, komisjoni võetud sammude eest ning õnnitleme härra Dajanit sel puhul ning pöörame äärmiselt suurt tähelepanu komisjoni poolt tehtavale. härra Kelly, palun suur tänu, mulle valmistavad muret mõningad äh, asjad, mida ma olen kuulanud nüüd parlamendis viimase paari nädala jooksul ja äh, täna rääkisime haruldasest muldmetallidest, me rääkisime eile ka äh, energiatõhususest siis enne seda rääkisime suhkrupeeditehastest, mis on sulgetud, nüüd me, nüüd meil on suhkrupuudus ja ma usun, et nüüd on aeg, kus Euroopa Liit äh, paneks ennast esikohale ja püüaks midagi teha ära selles tööstuses. mis puudutab äh, haruldaste muldmetallide osa, siis ma tervitan äh, voliniku äh, pühendumist innovatsioonile, püüdes leida asendusaineid, samuti on oluline ka ringlussevõtt äh,, ja eelkõige uued äh, tehnoloogiad. paar nädalat tagasi käisin seminaril äh, Brüsselis, kus räägiti äh, merepõhjast uute elementide saamisest. ma usun, et peaksime olema siis ennast ise varustas, väga hea, kui me läheme Brasiiliasse ja Hiinasse, aga kui diplomaatiast abi ei ole ja me, nad ei anna meile, mida me tahame, kui meil ei ole tugevat majandust, me ei ole ka poliitiliselt olulised. suur tänu, härra Kelly ja äh, härra Balsitis, palun. žaliavų klausimas yra neatsiejamas nuo Europos Sąjungos augimo. suur tänu. toorainete küsimus on otseselt äh, seotud Euroopa Liidu äh, majandusliku eduga. ma tervitan komisjoni strateegiat selles valdkonnas, kuid äh, me ei peaks mõtlema selle peale, et tagada ligipääsu toorainetele tulevikus, vaid me peaksime töötama majanduse eh, sellisel kujul välja Euroopa Liidus, mis oleks suunatud eh, toorainete tõhusamale kasutusele. ma usun, et ringlussevõtt on siin võtmeks. me peaksime ka eraldama piisavalt eh, sellesse valdkonda investeeringuid. see võimaldaks meil vähendama sõltuvust haruldaste äh, muldmetallide impordist, see tagaks meie parema konkurentsivõime ja tagaks ka, ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia täitumise. Esta discussão sobre as dificuldades de acesso a matérias-primas como as antud teema, mis puudutab äh, raskusi haruldaste muldmetallide ligipääsus, on seotud tihedalt praeguse majandusolukorraga ning süsteemse kriisiga, kus me praegu oleme see kriis, kus, mis, äh, mille kohta öeldakse, et finantskriis on märksa laialdasem, üleilmne kriis ja selle juured on majanduskasvu ja äh, maa äh, vajaduste vahel, me peame mõistma, et loodusel on ka oma piirangud ja see põhjustab sellise kapitalistliku kriisi arvatakse, tegemist on finantskriisiga, aga kapitalistlik süsteem põhineb materiaalse hüve kogumisel ja nüüd äh, nende äh, muldmetallide vähese tõttu tekib äh, konkurents nende üle, nüüd tekib erinevad kaubandussõjad ja see saabki osa, olema osaks meie elust, sellest me räägimegi, rääkides sellest, kui haruldased materjalid on suur tänu. kui minu vanaema sündis, ta oli üks äh, kahest miljardist inimesest, kui mina sündisin, mina olin üks viiest miljardist inimesest maailmas, kui minu lapselaps sünnib, tema on üks üheksast miljardist inimesest, kes elab maailmas. nii et äh, seega äh, ekstensiivsed tehnoloogiad peavad olema asendatud intensiivtehnoloogiatega. tahaksin meenutada ühte inimest, kes sai sada aastat tagasi Nobeli auhinnad keemiast, mis puudutas äh, Äh, raadiumi ja polooniumi eraldamise eest, see oli siis Madame Curie. me vajame Madame Curie'd, me vajame teadlasi ja läbimurdetehnoloogiat ja seega ma tahaksin paluda teil, volinik, pöörata rohkem tähelepanu keemiale, et keemia oleks endi, endiselt oluliste Euroopa talentide allikas. suur tänu, proua Hertsakas ja proua Mergis! aitäh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. muidugi mõista on äh, haruldaste muldmetallide otsimine oluline, aga just äh, meie jaoks on äh, nende praegune kasutamine peamiseks probleemiks, meil on vaja partnerlusi, meil on vaja äh, asendusaineid leida, osad kolleegid rääkisid sellest, et meil on vaja tagada see, et need äh, muldmetallid jääksid Euroopasse. väga palju on räägitud samuti ringlussevõtust ning innovatsioonist, ma arvan, et me peame üles näitama eelkõige just suuremat tõhusust, aga põhitähtis on äh, see ja see, te olete ka sellele suurt tähelepanu pööranud, nimelt et äh, selliseid äh, toormaterjale tarvitatakse nüüd selliste toodete puhul, kus neid kõige rohkem vaja on, isegi ja seda eriti juhul, kui need muldmetallid muutuvad äh, veelgi haruldasemaks. nii et me peame neid kasutama eelkõige just sellisest to toodete puhul, mille, mida kõikidel on vaja, me ei tohiks Äh, meid äh, panna mitte McDonaldsi ketis äh, pakutavate mänguasjade tootmiseks, vaid just tuulegeneraatorite jaoks näiteks. aitäh, järgmine kõneleja. Mikrofon. rynkowi ze względów konkurencyjnych nastawieni są na inwestycje o szybkim zwrocie. Herr Kirek Äh, turuosalised soovivad investeeringuid, millega kaasneksid kiired kasumid, tegemist on ettevõtetega, äh, kes saavad tarbijate kulult äh, kasu. praegu me räägime ainult suurinvestoritest, neist, kelle käes on monopol ja nad saavad oma tingimused peale suruda. tulemuseks on see, et Euroopa ei saa edasi areneda, kuna meil on puudu haruldastest mutmetallidest, mida on vaja selleks, et toota näiteks äh, tuulegeneraatoreid või siis elektrisõidukeid. väga oluline on see, et Euroopas tagatakse äh, tarnekindlus äh, ka selles valdkonnas, nagu seda tehakse energia vallas ja see tarnekindlus ei peaks puudutama mitte ainult haruldasi muldmetalle, ka teisi haruldasi äh, maavarasid, näiteks äh, äh, katalüsaatorite puhul liitium, seleenium ja muud ained on väga haruldased. suur aitäh, suur aitäh, härra Keerek. ka mina hakkan väsinema, ütleb proua president ja vabandab nime vale hääldamise pärast. härra volinik, palun. aitäh, proua president, ega minagi kõik on siin väsinud, aga jah. esmalt. ma tahaksin äh, tänada parlamenti, sellepärast et tänu äh, praegusele arutelule on äh, väga hästi välja tulnud see, kui oluline on komisjoni tegevus, ja eriti see, mida Barroso teine komisjon on läbi viinud. tegemist on delikaatse probleemiga haruldaste muldmetallide puhul. härra Schulz äh, rääkis sellest vägagi kõnekalt. Madridi kohtumisest äh, peale on erinevaid samme astutud, komisjon ei ole lihtsalt piirdunud erinevate teatistega, vaid me oleme ka konkreetseid samme astunud ja kui ma räägin konkreetsetest sammudest, siis ma pean silmas eelkõige seda, et me oleme loonud nimekirja neljateistkümnest haruldasest äh, toorainest, mille osas äh, tuleb tööd jätkata. ma kardan, et äh, seda nimekirja võib-olla tuleb veelgi pikendada. esimene kokkulepe Aafrika Liiduga nõudis meilt äh, mitu kuud tõsist tööd, me oleme jõudnud lõpuks kokkuleppeni tegevuskava osas Euroopa Liidu, Aafrika Liidu vahel ning selle tegevuskavaga äh, võimaldame me siis äh, läbi viia Aafrika Liidul koostöös komisjoniga ühiseid tegevusi. Euroopa Liidu jaoks see tähendab seda, et me peame analüüsima esmalt oma vajadusi, samuti tuleb analüüsida seda, millised on tegelikult võimalused äh, kaevandamise osas äh, Aafrikas. me peame siin geoloogiateenistusega äh, aru pidama, meil on plaanis ka Aafrika ülesid taristud luua nende kaevandite lähedusse, kus on võimalik haruldasi mm, maavarasid kaevandada. kokkulepe Venemaaga, seda me arutame juba teist korda tegemist on siin jällegi konkreetse sammuga, tegemist ei ole lihtsalt sellega, et me räägime neist asjadest. samuti äh, komisjoni dokument äh, tooraine algatuse kohta, see ei ole ka lihtsalt äh, tühi jutt, vaid tegemist on tõsise konkreetse strateegiaga, mis põhineb kolmel konkreetsel sambal. me muidugi plaanime selle strateegiaga tööd jätkata, meie sooviks on äh, samuti innovatsioonipartnerlust edendada ja selle raames me tahame kaasata ka eraettevõtted, ka teised institutsioonid, loodetavasti ka Siinekoda osaleb eh, teadustöö ja arendustegevuse raames, me plaanime eh, tähelepanu pöörata eelkõige just ringlussevõtule ning eh, samuti siin jällegi ei ole tegemist tühja jutuga, vaid konkreetsete sammudega, mis Euroopa Komisjon on astunud, tegemist on kolleegiumi poolt kokkulepituga ja innovatsiooni osas me edasi liigume nüüd, mis puudutab jah, muidugi me jätkame tööd selle kallal, et üritame diplomaatilises plaanis teatud raskustest üle saada. reis, visiit Ladina-Ameerikasse ei ole samuti lihtsalt tühi jutt. see on jällegi väga oluline samm, selle peab korralikult ka ette valmistama ja loodetavasti me saavutame seal ka konkreetseid tulemusi ma kindlasti teavitan teid ka sellest, mida me oleme suutnud seal saavutada. nüüd teatud olukordadest. mis on seotud Euroopa Liiduga ning äh, Põhja-Euroopa piirkondadega, kus on teatud äh, haruldasi maavarasid, Barentsi merest on siin räägitud, siin tuleb vaadata, kas kaevandamine on võimalik ja me peame tõsiselt võtma kõiki algatusi, mm, mis on äh, seotud äh, teadustööga selles valdkonnas. Pan-Euroopa tasandil leiab aset järgmisel nädalal küll poliitiline arutelu, aga mm, kindlasti saab see olema ka suhteliselt tehniline e, ning arutatakse seal siis Barentsi mere võimalusi. samuti avaneb meil võimalus kohtuda ministrite ja ekspertidega ning äh, me vaatame siis nendega koos, kas majanduslikus plaanis äh, on tulus sellega tegeleda, muidugi tuleb arvestada ka keskkonna olukorraga, see on jälle omaette oluline teema, aga tuleb vaadata siis, kas on võimalik siin äh, tööga pihta hakata, mis puudutab WTO-d, siis ja tehnilistest küsimustest olen mina siin vastutav, volinik de Gucht on äh, poliitilistest küsimustest vastutav ja tema on olnud väga selgesõnaline, ta on ütelnud, et, et tema sooviks on kaitsta Euroopa Liidu huve ja see on ka äh, komisjoni teatises viiendas lõikes punktis kaks välja toodud. see oli vastuseks härra Kasparile, kuna ta küsimuse esitas, ma kordan üle, et tegemist oli siis tooraine algatusega viienda lõikega punktiga kaks, siin räägitakse dumpinguvastasest tegevusest ning äh, kaubandusaspektidest ja jah, see on olemas meie dokumendis lõikes viis punktis kaks, see puudutab siis tooraine äh, algatuse kohta käivat äh, teatist. homme hommikul saadan teile selle, kui see teile huvi pakub nüüd, mis puudutab siis äh, WTO tegevust, äh, härra De Küht on äh, siin pädev ja nagu ma oma sõnavõtus olen juba ka ütelnud, oleme me algust teinud Ameerika Ühendriikide ja Mehhikoga äh, protseduuri osas, mis puudutab üheksat elementi analüüs on juba päris kaugele jõudnud ja järeldused saavad olema otsustava tähtsusega. Nende järelduste põhjal on võimalik eh, komisjonil vaadata, milliseid algatusi eh, teha haruldaste toorainete osas. ja me vaatame kindlasti, milline instrument oleks kõige sobivam selles sektoris. nüüd aga, mis puudutab jällegi mm, haruldaste muldmetallide ringlussevõttu ja küsimust, mille tõstatas härra Rinaldi oma sõnavõtu jooksul, siis võiksin vastata nii, ringlussevõtu osas ja taaskasutuse osas Euroopa Komisjon leiab, et tuleb äh, volinik Potošniku ettepanekut tõsta, praegu me räägime neljakümnest protsendist elektroonilistest materjalidest, äh, elektriseadmestest, mis sisaldavad haruldasi äh, äh, tooraineid, me oleme siis samme astunud ja üritame ka algatusi teha, et taaskasutust lihtsustada. siin on olemas juba ka oma õiguslik raamistik ja volinik Potosnik plaanib kindlasti oma tegevust selles valdkonnas veel jätkata. mis puudutab tööstuspoliitikat nüüd, siis siin on mul plaanis äh, samal teel jätkata, ma mingeid lubadusi tegema ei hakkaks, nii mul pole äh, tavaks, aga ma jään oma lubaduste juurde ja eriti just nende juurde, mis ma parlamendi ees teen. ja nii tegin, nii ma ütlesin juba siis, kui te mulle oma usaldust avaldasite ja ma kindlasti plaanin edaspidi ka samamoodi jätkata. Äh, ma kavatsen täita kõiki neid lubadusi, mis ma olen teinud Äh, ma ei hakka mingeid äh, lubadusi tühja tegema, vaid äh, luban kaitsta Euroopa ettevõtete kodanike huve, eriti mis puudutab just tööstuslikku varustatust. suur aitäh nende heade uudiste eest ja lubadustest kinnipidamise eest, me kindlasti jälgime tegevust lähedalt, arutelu on lõppenud ning nüüd jätkame järgmise päeva korrapunktiga, tegemist on komisjoni avaldusega